tere õhtust, daamid ja härrad, järgmine päevakorrapunkt on äh, Isabel Toma raport äh, kalanduskontrolli ühtlustamise kohta Euroopas. ja nüüd annaksingi sõna raportöörile neljaks minutiks, palun no,. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur suur tänu, lugupeetud juhataja.